tagasi täna eh, pärastlõunase aruteluga, tegemist on ühise aruteluga, mis puudutab ravimiohutuse järelevalvet. Eh, tegemist on eh, proua McCaveni kahe raportiga. üks puudutab järelevalve mm, ohutust äh,, äh, ravimiohutuse järelevalvet Eh, ja see on määrus kaks, kakssada, seitsesada kakskümmend kuus murd kaks tuhat neli ning teine puudutab siis direktiivi kaks tuhat üks kolmkümmend, kaheksakümmend kolm. ma näen, et eh, komisjon on kohale jõudnud, volinik istub ja ma annan kõigepealt sõna mm, raportöörile. suur tänu, ma tean, eh, et kõik selles kojas on tarvitanud mingit äh, ravimid ja äh, ravimid on äärmiselt olulised rahvatervise seisukohalt. möödunud nädalal äh, rääkisid eksperdid sellest uuest seadusandlusest. ma tahaksin teile meelde tuletada, et kahe tuhande kümnes aasta tähistab teatud aastapäeva, kui me saime võitu ähm, tähendab eh, teadus eh, tähistame aastapäeva, kui talidomiit tuli kasutusele ja minu eh, põlvkonna inimesed teavad, mida see tähendab. me teame, et keemilistest testidest ei piisa ainult selleks, et tagada rahvatervise ohutus, ravimite ohutus ja selles osas on vaja teha rohkem. on palju juba muutunud paremuse poole. eksperdid rääkisid meile et nende eh, parandustega, mida me oleme juba teinud, eh, eh, oleks meil kulunud tunduvalt Eh, vähem aega eh, selleks, et eh, talidomiidile jalile saada. kuuekümnendatel aastatel oli vaja kakssada tuhat juhtumit, et aru saada, milles on asi. meil on vaja süsteemi, mis võimataks koostööd liikmesriikide ja Euroopa Ravimiaseme vahe, Ravimiameti vahel ravimiohutuse järelevalveks me teame, et kõrvaltoimeid on üsna raske eh, eh, tabada ja nendele jälile jõuda, kui me tegutseme ainult ühe liikmesriigi, ühe liikmesriigi piirides. sellepärast on vaja, et edasiminek toimuks, eh, et töötaksid kõik liikmesriigid koos, mille ja teeksid seda Euroopa seaduse alusel Eh, ravimi mm, ohutuse järelevalve sellisel moel aitab meil kiiremini jõuda järile, jälile kõrvalmõjudele. Eh, aga eh, kuuekümnendatest aastatest peale, talidomiidist peale oleme me näinud ka teiste ravimitega probleeme Eh, ning eh, on praegu kokku lepitud eh, terves seadusloomelises paketis nõukogude ja parlamendi vahel, mis peaks Euroopa Liidu ravimiohutuse järelevalvet tõhustama loomisel on, on ravimiohutuse riskihindamise nõuandekomitee praak, see peaks aitama kaasa Eh, riskiohutuse hindamisele, see eh, hõlmab eksperte, vaid ka ja mitte ainult neid, vaid ka, eh, vaid ka mm, meedikuid liikmesriikidest. oluline on patsientide informeerimine ja patsientide hõlmamine, sest nemad on esimesed, kes oma nahal tunnevad kõrvalmõjusid. praegusel hetkel meedikud teavad kui nad ehm, annavad inimesele uue ravimi Äh, äh, ja nad hoiavad silma peal kõrvalmõjudel, aga väga sageli patsiendid ei tea, et tegemist on uue ravimiga. meil on vaja niisugust ühe akna süsteemi, et igal pool, et oleks võimalik ühest kohast saada kõik vajalikku informatsiooni, eh, patsiendi infolehti ja nii edasi, aga praegusel hetkel eh, kulub eh, väga palju aega, et kogu informatsiooni endale saada ja ma arvan, et niisugused muutused äh, kogu süsteemis aitaksid e- Euroopa ravimiohutuse järelevalvet tõhustada. ja ma tahaksin lõpuks tänada neid inimesi, kes on aidanud meid jõuda sinna, kus me praegusel hetkel oleme, ma tahan tala, tänada variraportööre ja eksperte, ma tahan tänada eesistujat ja nõukogu, nad on kõik teinud oma suurepärast tööd, et me oleme jõudnud sellisele tulemusele ning ma tahaksin tänada härra Hänksi, kes oli äh, uurija, kes oli teadlane, kes minu kõrval seisis. ma tahan tänada ka komisjoni sekretäriaati, samuti ka nõukogu sekretäriaati paljud organisatsioonid saatsid meile informatsiooni selleks, et me mõistaksime paremini, millega tegemist on, nende hulgas olid mitmesugused ettevõtted, eh, patsientide organisatsioonid, eh, liikmesriikide regulatiivasutused ning üheskoos me jõuame edasi, suur tänu! nüüd annan komisjoni nimel sõna volinik Dajanile. aitäh härra president, daamid ja härrad. austatud äh, koja liikmed, volinik Tali ei saanud kahjuks täna olla, äh, ta palus mul vabandada ähm, tema nimel teie ees, aga mul on hea meel teda asendada tänasel äh, ravimiohutuse järelevalve raporti esimesel lugemisel. ma tahtsin tänada kõiki, kes osalesid selle raporti koostamisel, proua McCavenit, variraportööre, seda raportit hääletatakse homme ja see toob kaasa patsientide parema kaitse, eriti mis puudutab kõrvaltoimeid ravimiohutuse järelevalve inimravimite osas tugevneb, kindlasti see ei ole hea mitte ainult äh, rahvatervise seisukohalt, vaid see aitab meil ka siseturu toimimist parandada ja meie praegusi menetlusi äh, lihtsustada. see suurendab ka läbipaistvust ja patsientide kaasatust sellesse val-, valdkonda. tänu uuele mm, teaduskomiteele, mis luuakse Euroopa Ravimiameti juurde, äh, saame me ka äh, uusimat teadusinfot, mis aitab meil äh, toodete ohutust hinnata ja samuti riske hinnata. komisjonil on hea meel, et institutsioonide vahel on suve jooksul välja kujunenud ühine seisus, seisukoht selle teema osas, me toetame täielikult tehtud järeldusi ja komisjonil on järgmine avaldus. võttes arvesse Euroopa Nõukogu ja parlamendi mm, ettepanekuid määruse osas, mis puudutab Euroopa Ravimiametit ja et mitte selle äh, Äh, mitte edasi lükata selle määruse vastuvõtmist, siis äh, me hakkame seda arutama A15, mitte A14-ga seoses ja samuti rahvusinstitutsioonide vahelise töörühma kontekstis. see teema on nii-öelda avatud ja äh, kui siin leitakse äh, et selle töökoha väljakuulutamisel peaks lähtuma teisest palgaastmest kui viisteist, siis me võtame seda ettepanekut arvesse. aitäh, volinik, ja nüüd? tööstuse teadusuuringute energiakomisjoni nimel härra äh, proua Ribasi, kaks minutit. Euh, suur aitäh räägin minuti äh, ja siis võtan sõna ka hiljem, nüüd räägin tööstuskomisjoni ähm, kaasautorina ma tahan raportööri äh, proua Mäkamanit selle raporti eest tänada ning tahaksin öelda, et mis puudutab seda dokumenti, siis vajasime patsientide suuremat kaitset, nende paremat informeeritust, aga samas ka seda, et me võitleme selle vastu, et tööstus kontrollib kogu protsessi, mis puudutab info kogumist kõrvalmõjude kohta. tahtsime kontrollida ka seda teemat, mis puudutab nende andmete analüüsi ja tõlgendamist. usume, et arstid ja patsiendid on need, kes peaksid teada andma äh, vastunäidustustest, äh, ebasoovitavatest reaktsioonidest ja see tuleks esitada asjaomastele asutustele, ametivõimudele. meie arvates on liikmesmaade asi üles leida ja järgida äh, äh, ravimite kõrvalmõjude teema. me nägime H1N1 äh, gripivaktsiini puhul olid Šveitsi võimud esimesed, kes rääkisid narkolepsiast, kuigi me ei teadnud, et vaktsiinil selline kõrvalmõju on. ma olen väga pettunud, et me ei saanud finants äh,, finantsilist sõltuvust äh, riiklike võimude puhul äh, see on tohutu samm siiski edasi, sest täna on meil Ravimijärelevalveamet, mis on täiesti erinev ravimite heakskiidu komisjonist, kes kiidab heaks ravimeid inimtarbimisse. ja ma väga tänan teid selle võimaluse eest. aitäh, proua! siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni nimel härra Tummes, kaks minutit, üks või kaks minutit siis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 ja seetõttu on sur avaldatud survet meie komisjonile. mida me tegime hästi, oli säilitada siseturu avatus, selles mõttes olime edukad ning töötasime ka nende teemade kallal, millest rääkisid minu kolleegid, nimelt kõrvalmõjude jälgimine, nende seire, kuid samuti pidi, tahtsime hoolitsema äh, selle eest, et ei vähendataks Äh, kontrolli ravimite turule tulemisel, sest äh, me ei tahtnud äh, vähendada inimeste poolt saadavat informatsiooni, osad tahtsid, et teatud voldikud või, või, või lehekesed võimaldataks patsientidele, et nad teaks, millised on võimalikud kõrvalmõjud, samal ajal uute ravimite raviväärtust ei saa kuidagi alahinnata, praegu oleme liikumas väga suure strateegia poole, mõnikord me räägime ühest patendist, muudetakse mõne, mõnda molekuli, tohutut raha läheb ähm, turundusse, tohutut raha läheb äh, teadusarendusse, see tähendab, et meil on uus ravim, mis on väga-väga kallis, aga see ei anna meile tegelikult lisaväärtust, see ei anna palju enamad kui olemasolevad äh, ravimid, mis on palju-palju odavamad kui uued ravimid. nii et ma arvan, et kui uues uuesti seda asja läbi vaadatakse, peame just seda teemat põhjalikult uurima. meie riiklikud tervishoiusüsteemid püüavad toime tulla meeletute kuludega, mis sellega seotud on ja meie seadusandluses on palju auke. väga kahju, et pole võimalust kontrollida eh, uue ravimi eh, täiendavat raviväärtust eh,, mida ta pakub. aitäh! Teil on täiesti õigus, et te peategi mind tänama. ja nüüd läheme poliitiliste fraktsioonide kõnelejate juurde ja kõigepealt Euroopa Rahvapartei nimel proua Ajuso, teil on üks minut. aitäh, president, volinik kõigepealt ma tahaksin rõhutada raportööri proua McCaveni tööd, mitte ainult sisu, aga ka see vorm, mis ta on saavutanud, ta on teinud selle ära äh, koos, äh, koostöös kõikide variraportööridega, tahan tänada eksperte Hispaania juhtkonda omapoolse panuse eest sellesse raportisse. süsteemi eesmärgiks on parandada läbi, Ähm, meditsiiniliste toodete ähm, kättesaadavust, turvalisust äh, ja läbipaas-, äh, süsteemi läbipaistvust, eriti mis puudutab võimalikke kõrvalmõjusid ravimite. me peame tervitama taolise ravimijärelevalve komisjoni loomist, mis edastab siis oma töö tulemused ähm, edasi, eriti neid, see puudutab neid ravimeid, mis puudut-, äh, mida turustatakse Euroopa Liidus, see on väga hea lahendus, milleni jõuti ehk ülim järelevalve, kui asi puudutab kõrvalmõjusid, eriti liikmesmaade poolt ning ka tootja poolt, tootjate poolt. suurem tähelepanu on tegelikult ainus informatsiooniallikas, samal ajal informeeritakse asjaomaseid asutusi liikmesmaade, liikmesmaades, kui arvatakse, et mingi, tegemist on mingisuguse ootamatu kõrvalmõjuga. me peame arvestama seda, et tarbijad võivad e, teada anda igasugustest e, kõrvalmõjudest ja seetõttu, kui me loome ja haldame e, asutuse, mis avab ravimite portaali, ja mis on seotud kõikide eh, riikide ravimiportaalidega, see tõesti võimaldab saada tarbijatel rohkem informatsiooni ravimite kohta, mida nad kasutavad. ravimijärelevalve mängib olulist rolli selleks, et kaitsta rahva tervist, parandada äh, direktiivi ja seadusandlust, annab selle panuse, et me parandame olukorda mitte praeguste protseduuride puhul ainult, vaid ka erinevate liikmesmaade tegevuste koordineerimisel, aitäh! pooleteiseks minutiks härra Correia de Campos sotsiaaldemokraatide nimel. härra president on järjest kasvav tendents mis eh, nõuab eh, ohutumaid eh, ravimeid ja see peab olema kõikidele kättesaadav. pärast seda, kui ravim on jõudnud tõjule, turule, on vaja väga hoolikalt jälgida seda ohutust. ühest küljest on tegemist ähm, haldusprobleemiga, aga tegemist on äh, riikideülese mm, probleemiga. me peame mõtlema oma kodanikele ning teavitamine on siin kõige olulisem viimastel aastatel on paranenud eh, tervishoid üleüldse ja ravimiohutus eh, on äärmiselt vajalik, sest et kõrvalmõjud on Äh, tähtsusjärjekorras haiglates surmapõhjustena viiendal kohal. Äh, sellepärast äh, ravimiohutuse järelevalve peab paranema Euroopa tasemel koordineerimise kaudu. me peame teadma kõikidest kõrvalmõjudest nii pea, pea kui võimalik. Mm, me toetame seda, et sellest süsteemi oleksid hõlmatud ka kasutajad, peab vaatama ka keskkonnamõjusid ning mida rohkem me oleme organiseerinud ühenduse tasemel, seda eh, parem asi on. ma tahaksin tänada raportööri ning ma tahaksin tänada ka Hispaaniat eh, eesistujana, eh, kes selle töö üles võttis ja head koostööd nõukoguga. ja ma loodan, et homme leiab see dokument positiivse suhtumise tänu, härra Korea äh, de Campos ja nüüd ma annan härra, äh, nüüd ma annan sõna proua Parvanovale äh, Aldest pooleteiseks minutiks suur tänu, eh, ma tänan eh, kõigepealt eh, komisjoni selle tegevuse eest, sest tegemist oli väga tehnilise teemaga. väga hästi tegid meiega koostööd ka komisjon ja nõukogu. see oli kriitilise tähtsusega, et me esimesel lugemisel jõuaksime kokkuleppele ravimi järe, ravimiohutuse järelevalve osas. teema mm, teema lõpetati Hispaania eeleesistumise ajal, meie parlamendi positsioon on jäänud eh, muutumatuks. ravimiohutuse järelevalve on eh, põhimõttelise tähtsusega eh, ja see on äärmiselt oluline mm, rahva ohutuse seisukohast vaja on vaadata seda teemat Euroopa tasemel, vaja on koordineerimist ettevõtete ja liikmesriikide ametiasutuste vahel selleks, et eh, ravimeid hinnataks õigeaegselt. vaja on läbi viia tõhususanalüüse ja praegusel hetkel esimest korda on meil võimalik kasutada selliseid hinnanguid selleks, et eh, hoida patsientide elu. Eh, just nimelt patsientide ohutus on olnud eh, kõige olulisem meie läbirääkimiste kestel ning eh, eh, ravimiohutuse järelevalve meetmed ehm, aitavad kaasa patsientide ohutusele, selle nimel töötavad ka ehm, ametivõimud ning see peab tõstma Euroopa kodanike eh, usaldust Euroopa Liidu vastu. ma olen selle poolt, et vaadatakse läbi äh, patsientide infolehed, infolehed, sest meil on vaja kõige mm, suuremat läbipaistvust ning äh, maksimaalset informatsiooni nendele. κύριε Πρόεδρε. Ούλος suur tänu, ka mina tahaksin tänada raportööri selle eh, väga hea raporti eest, mida ta koostas ning ma tahaksin eh, eh, tänada kolleegi Rivasiini roheliste hulgast, sellepärast, et algusest peale tegi meile muret see, et see raport võiks edendada sellist menetlust, mis laseb tu ravimitel tulla turule ilma korraliku kontrollita oluline on see, et järelevalvesüsteem oleks tõhus ja korras. meie olime algusest peale selle vastu, mis, millega välja tuldi ning ka kodanikuühiskond eh, oli eh, mures, nad tahtsid rangemat eh, kontrollisüsteemi, enne kui ravim tuleb turule Eh, nad tahtsid näha, et tõepoolest ühel uuel ravimil on ka te terapeutiline lisandväärtus. praegune tekst on kompromiss. Eh, olid eh, oli katseid meie hirme vähendada, aga ma tahaksin vaadata ka, milline on ravimite risk ja keskkonnamõju, me ei jõudnud selles osas kompromissile. Eh, eh, komisjon eh, praegusel hetkel institutsiooniliselt hoiab silma peasel ravimite kõrvalmõjudel ning tõepoolest, seda on vaja täies mahus arvestada loa andmisel. kahjuks kompromissteksti puhul äh, Äh, ei vaadatud just nimelt ravimite keskkonnamõju ja komisjon tegelikult peaks koostama raporti selle osas, et vaadata, kuivõrd suur on selle, kuivõrd suur on see probleem. aitäh ja nüüd härra Kabrnok ECR fraktsiooni nimel. kõnelejal ei ole mikrofoni härra president, daamid ja härrad, kallid kolleegid, lubage mul omakorda tänada proua McCavenit tema tehtud töö eest ja tänada kõiki, kes on selle teemaga tegelenud. direktiiv ravimiohutuse järelevalve kohta on püsinud põhimõtteliste muutusteta peaaegu kümme aastat, nii et ma rõhutaksin, et põhimõtteline ülevaatamine on väga oluline ja ma olen nõus ka sellega, et parem info peaks olema kättesaadav patsiendile ja patsient peaks saama äh, arstile võrdseks partneriks. oluline roll on info kättesaadavusel ja loomulikult käib siia alla ka teave äh, ravimi toime kohta, sealhulgas kõrvaltoimete kohta et panna kõik toodet puudutav info kokku ühte kohta ja tagada infovahetus riikide infosüsteemide vahel, see parandab äh, patsientide teadlikkust ja usaldust meditsiinisüsteemi suhtes ja see suurendab ka ohutust, näiteks võimaldab äh, ohtlikus olukorras kiiresti toote turult tagasi kutsuda. nii et see parandab üldiselt tervishoiu kvaliteeti suur tänu, härra Kabrinok. nüüd saab sõna härra Mastalka kaheks minutiks QNGL-i nimel. aitäh, härra president, kolleegid, me räägime väga olulisest teemast, ravimitest. ravimid päästavad elusid, aga nad võivad ka eh, elusid kahjustada. nagu varem mainitud, ravimite kõrvaltoimed on viiendal kohal hoiglasurmade põhjuste hulgas ja sellepärast on meil vaja ennetavat ravimiohutuse järelevalvesüsteemi, et tagada patsientide ohutus. mis puudutab äh, läbirääkimisi äh, selle teksti osas, siis äh, mulle tundub, et me oleme siin teinud edusamme, ma tervitan süsteemi sisseseamist, kus patsiendid saavad teavitada üle kogu Euroopa kõrvaltoimetest ja äh, tänu sellele saame me teada ka kõrvaltoimetest, mida äh, patsiendid võib-olla arstidega ei soovi arutada, näiteks kui need on psühholoogilised kõrvalmõjud või seksuaalsed kõrvalmõjud me peaksime kasutama internetti või äh, ka teisi vahendeid, mis sobiksid inimestele, kellel ei ole arvutile juurdepääsu. me toetame ka patsientide õigust äh, infole, näiteks seda, et tuleks parandada juurdepääsu infole äh, läbi Euroopa veebiportaali loomise, mis oleks kättesaadav kõigis Euroopa keeltes ja samuti äh, toetame seda, et avataks patsientidele juurdepääs Eudravigilansi andmebaasile me oleme siin teinud edusamme, aga me peame veelgi edasi liikuma, läbipaistvus, mis puudutab otsuste tegemist, äh, peab olema suurem, äh, rahastamine peab olema äh, selline, mis muudaks otsuste tegijad, asutused iseseisvateks ja sõltumatuteks ja me peame ka tagama, et Äh, ärihuvid ei mõjutaks neid otsuseid, mis on äh, otseselt seotud meie patsientide ohutusega. aitäh, härra Mastalka ja nüüd härra Liise, kaks minutit. aitäh, härra president, härra volinik, kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada raportööri proua McCannanit ja ja samuti variraportööri Pila Jussot nende tehtud töö eest. Nende töö tulemus on väga hea, me hääletame selle üle homme ja toetame seda, patsientide ohutus kindlasti suureneb ja minu arvates on kõige suurem edusamm selles, et vaatamata suurtele vastuoludele on meil õnnestunud tagada see, et patsiendid hakkavad saama rohkem infot läbi selle veebiportaali mis luuakse kõikides äh, keeltes, kõikides liikmesriikides, see suurendab äh, patsiendile kättesaadava info hulka ja on ka väga kasulik äh, näiteks ambulatoorsetele patsientidele või nendele patsientidele, kes reisivad Te saate näiteks võõras riigis, võõras keeles infolehega äh, ravimipakendi, võib-olla siis on väga hea, kui saab veebiportaali kaudu täiendavat infot saada äh,. kogu see protsess, meie arutelu oli väga rahulik ja väga mõistlik ja see on äh, ka toonud palju paremaid tulemusi kui see arutelu, mis meil käis patsiendi infolehtede ümber äh, loomulikult me peame äh, oma äh, tööd selles teemas ka uuendama lähtuvalt ravimiohutuse tulemustest. ja kokkuvõtteks ma tahaksin öelda, et me peame vaatama erinevaid Äh, võimalusi, mulle tundub, et komisjon on teinud äh, vea, kui äh, nad pakuvad välja sellise musta kasti põhimõtte, aga aga see patsientide infolehtede teema tuleb uuesti läbi vaadata ja tänu kõigile. suur tänu ja nüüd pooleteist minutiks proua Kadenbach härra president, volinik, ka mina tahaksin tänada proua Linda Mäkkäevanit ning variraportööre, kes osalesid selle raporti koostamisel, kuid kõigepealt lubage mul esitada palve Euroopa patsientidele, ma arvan, et me peame võtma aega selleks, et jõuda patsientideni, kui neile kirjutatakse välja ravim, nii et nad teaksid, mis see on, mida nad endale sisse söövad, nii et nad oleksid informeeritud võimalikest kõrvalmõjudest, teistest reaktsioonidest ja samuti peame üles kutsuma patsiente seda informatsiooni küsima oma arstidelt, alles siis hakkab see süsteem tööle. meie eesmärgiks on ju see, et meil oleksid ohutud ravimid. see raport teeb kõvu, äh, kõva, äh, kõvu samme selles suunas, nii et inimesed mõistaksid, millised on ravimite kõrvalmõjud. see tähendab, et farmaatsiatööstus ja tervishoiuprofessionaalid peavad neid arvesse võtma, peavad inimesi arvesse võtma. mõningates liikmesmaades on väga head süsteemid nende probleemidega tegelemiseks ning neid on võimalik harmoniseerida ning jagada praktikaid, see oleks väga hea. siin saab üks vana ütlus äh, äh, uue tähenduse, tervik on suurem kui tema liidetavate summa ja ma loodan, et selle seadusandliku algatu-, see seadusandlik algatus saab vastu võetud plenaaril suurte hääle äh,, häälteenamusega. aitäh, proua Kadenbach, äh, proua Lepage, üks minut. suur aitäh, härra president, mina oma poolt tahaksin samuti õnnitleda raportööri proua Mäkkemani selle töö eest, mida ta teinud on kokkuleppele jõudmine esimesel lugemisel on natukene keeruline, sest see vähendaks parlamenti volitusi, kuid see on väga hi-, hea lugemine olnud, meie variraportöörid on väga head tööd teinud. on palju asju paremaks teinud, esiti mis puudutab läbipaistvust, see on minule väga südamelähedane. läbipaistvus peab olema reegel ning erandid vaid reegli erandiks. me peame sellega tegelema, kui me tahame äh, saada rohkem teadmisi ja parandada oma teadmisi. ka omandiõiguse küsimus kerkib siin üles, see peab tähendama, et äh, saladus ei tohi ka, äh, kahjustada inimeste teadlikkust ega keskkonda. mina oleksin tahtnud, et läheme kaugemale, kuid usun, et äh, see, milleni praegu jõudnud oleme, on ka rahuldav. siin on üks säte, mis võib tunduda kummaline kuid ta seda sugugi ei ole ja nimelt nõue, mis tuli komisjonilt, et vaadelda õhu ja pinnase saastamist, see on siis ravimite mõju, on väga oluline mõõta selle seadusandliku akti mõju. aitäh, proua Lipaž äh,, härra Kallanend, üks minut. aitäh, härra esimees Marina Kadakis, meie variraportöör, äh, palub vabandada, ta ei saa sel nädalal olla Strasbourgis, aga ta on palunud tunnustada Linda Akamani selle väga viljaku, viljaka koostöö eest, mis äh, on olnud selle seadusandliku akti koostamisel. eesmärgil on tugevdada üle-euroopalist ravimiohutust, äh, ohutusalast järelevalvet ning jõuda kokkuleppele, mis tagab kõigepealt öö, tugevamat, toimivama, toivi, toimivamat süsteemi riskide hindamist, teiseks eh, turule lubamise süsteemi ning eh, et teostataks paremaid turvalisuse ja tõhususe uuringuid ning kolmandaks eh, kõikvõimalike kõrvalmõjude teadaandmise süsteemi ning ravimite ohutuse võimalust. patsientidel on ligipääs veebiportaalile, et teada anda ravimite võimalikest kõrvalmõjudest ja see oleks eelkõige kasuks Euroopa patsientidele ja kodanikele, kuid annab selgelt, eh, selgitab ja täpsustab ja lihtsustab nii komisjoni liikmesmaa eh, asjaomaste võimude ja farmaatsiafirmade eh, rolle ning on abiks kõigile. aitäh, härra Kälanen ja üks minut, proua Mattias. suur aitäh, härra president ma tahan tänada ja õnnitleda raportööri ning see laieneb kõigile kolleegidega, kes selle protsessiga tegevad olid. meil on praegu olemas ADR-id ehk siis ravimitest tulenevad kõrvalmõjud on äh, tähtsuselt viies põhjus, miks inimesed haiglates surevad. see tähendab, et olemasolevad ravimid peavad muutuma ohutumaks. lõppude lõpuks ärgem unustagem laboritekstid ja äh, retseptid ei lahenda alati kõiki probleeme ära. uus probleem peab arvesse võtma seda, mis to-, äh, toimus näiteks H1N1 vaktsiiniga. inimesed tegelikult ei pühendanud piisavalt aega ega tähelepanu selleks, et seda, et selle vaktsiini teisi eseid mõjusid äh, teada saada ja seetõttu peamegi selle teemaga tegelema see direktiiv puudutab tervishoiutöösta-, töötajaid ja farmaatsiatööstusi rohkem. koostöö erinevate Euroopa Liidu riikide vahel võiks olla positiivne äh, tulem sellel, äh, sellest asjast. aitäh, härra Mattias, härra Kostet, palun kaks minutit. aitäh, härra president, komisjon arutame äh, ravimiohutust, kuid me, see on oluline teema, aga me töötame selle kallal ja kokkulepe esimesel lugemisel võimaldab patsiente paremini kaitsta, kui nende ees on riskid, äh, millega tuleb silmitsi seista ravimite võtmisel. see on oluline samm patsientide turvalisuse suurendamisel sest on võimalik kiiresti ravimite omadusi ja karakteristikuid kiiresti äh, välja selgitada ja mitteturvalised ravimid turult kokku korjata. me, küsimus ei ole sellest, et me äh, ravimiohutust uuesti leiutame, me oleme siin selleks, et paremini seda korraldada, mõista paremini äh, ohte, selleks et on paranenud koostöö asjaomaste asutuste vahel, kõigi nende vahel selle seadusandliku akti eesmärk on mõista kõiki neid mõju, sest äh, järelevalve andmebaas on see üks koht konsulteerimiseks kogu informatsiooni suhtes, mis puudutab äh, ravimeid. see võimaldab parandada kommunikatsiooni erinevate asjaomaste asutuste, riigi, riike võimude vahel, aga samuti võimaldab vabastada ka ressursse selleks, et hinnata, milline on riski ja kasu suhe, integreerides kõiki signaale, kogu uut andmestikku ja seetõttu värskendada seda informatsiooni, mida nad saavad siis edastada asjaomastele professionaalidele ja patsientidele sest me ei taha ju hirmutada patsiente informatsiooniga, mis, mida oleks liiga palju. sest sellel võiks olla ja seal kindlasti on negatiivne mõju. kui te äh, kasutate komp-, äh, kompleksravimit, siis teil peab olema asjaomane informatsioon kättesaadav, aga teid ei tohi ka asjatada hirmutada. me näeme seda täna et tegelik dokument ei ole täna eriti selge, seda on raske lugeda, seetõttu peame partneritega veel töötama, et äh, patsientidel oleks elu kergem ja nad saaksid usaldada rohkem neid ravimeid, mida nad kasutavad. aitäh, proua Košet, proua Vernio, poolteist minutit, härra president, volinik, kolleegid ravimite ohutuse järelevalve, mis puudutab äh, ravimite kõrvalmõjusid ning palub nende äh, teatud ravimite turult eemaldamist, kui mingisugune probleem siin on, on osa farmaatsiapaketist. see on äärmiselt oluline teema. kui asi puudutab meie tervishoiusüsteemide kvaliteeti, mul on väga hea meel, et te olete te siin, aga mul on väga kahju, et härra Taali siiski kohale tulla ei saanud. mind tõesti üllatas komisjoni ettepanek et äh, põhja lasta ravimijärelevalvesüsteem selleks, et äh, ravimitööstusel läheks paremini, kuid õnneks meie muudatused said seda olukorda parandada. me peame hoolitsema selle eest, et et äh, kiirreageerimise protseduur oleks pigem reegel, mitte erand meie arvates tuleks parandada ravimijärelevalvet ja on tõeliselt häbi, et ei ole olemas iseseisvat äh, süsteemi, mis oleks turvapõrguks. komisjon on meil olemas, kuid see ei ole täielikult sõltumatu. ja mina arvan, et komisjonil oleks väga raske oma otsuseid uuesti üle vaadata ja seetõttu pole ka midagi, mis seda kompenseeriks. on tõeliselt kahju, et puudub süsteemi puudub süsteem, mis vaataks eh, selle komisjoni liikmete vahelist huvide konflikti. see, kuidas garanteerida nende sõltumatust, tähendab seda, et peaks olema riigi poolt finantseeritud ravimiohutuse järelevalve. seda enam ei saa, eraallikad on need, kes peavad seda komisjoni finantseerima. ma tahan tänada Linda McCavanit, et ta püüdis parandada raportit võrreldes komisjoni esialgse ettepanekuga, aga mind paneb mõtlema, miks me peame tegema seda ühe lugemisega, esimese lugemisega, kui oleksime võtnud aega, oleksime võinud suurendada patsientide usaldust turvalisemate toodete suhtes. suur aitäh, proua Vernio, proua Riis, üks minut. Ra-, aitäh, härra president, ravimiohutuse järelevalve peab olema ravimite suhtes sama kui kindlustus, täiskindlustus, sest isegi kui äh, reklaamilehel äh, tuuakse ära kõik head asjad, siis äh, siis tegelikult mõjud võivad olla hoopis teised, sada kakskümmend tuhat inimest sureb igal aastal ravimite kõrvalmõjude kätte Need statistika, see statistika on täiesti äh, vastuvõetamatu, me peame seda parandama, parandades koostööd erinevate osapoolte vahel. me vajame paremat koostööd andmete, andmebaaside suhtes, paremat informatsiooni patsientidele kahesuunalist äh, informatsiooni proua Rivasi sellega, selgitas selle ära, me vajame läbipaistvust, kuidas töötab äh, ravimijärelevalve Euroopa Komisjonis ja lõpetan sellega, et ütlen, et ekspertide sõltumatus on kogu meie poliitikate A ja O, see, seda enam on oluline toetada tarbijate usaldust. suur aitäh, proua Riis, proua Lukatševska, kaks minutit wszystkich którzy pracowali nad dyrektywą i rozporządzeniem. suur tänu ma tahaksin kõigepealt tänada proua mcavanit selle suure töö eest mida ta on antud direktiivi kallal teinud ma arvan et probleemid mida eh, siin eh, käsitletakse on eh, väga olulised patsientide eh, ohutuse seisukohalt ja nii nagu statistika on näidanud kõrvalmõjud eh, põhjustavad peaaegu aastas kahesaja tuhande inimeste surma ja viiskümmend protsenti nendest inimestest ei võta eh, ravimeid nii, nagu on ette nähtud, aga paljud eh, patsiendid tahaksid saada usaldusväärsemat informatsiooni. me näeme, eh, kuidas on toimunud muutus ravimite registreerimisel ja meil on vaja niisugust süsteemi, mis tänu internetile annaks meile tõsist infot ravimite kohta et see et see informatsioon pärineks meedikutelt ja äh, farmaatsiaettevõtetelt ning äh, avaks täiesti ka kõrvalmõjud. me peame äh, tegutsema ikkagi vastavalt sellele, mida me näeme ning meil on vaja täiesti läbipaistvat süsteemi. ravimiohutuse järelevalve puhul on oluline see, et et informatsioon oleks kättesaadav kõikides Euroopa keeltes, nii et, et inimene teaks, eh, mis kaalul on ja eh, mida ta endale sisse võtab. Eh, valeinformatsiooni ei tohi olla ning sellepärast on vaja kogu süsteemi jälgida pidevalt, seda süsteemi on vaja täiustada ning see on äärmiselt vajalik. läbipaistvuse suurendamine on keskse tähtsusega on vaja vaadata teiste, teiseseid mõjusid, ravimite puhul on vaja vaadata kõrvalmõjusid ning eh, eh, tegemist peab olema terve populatsiooniga, mitte ainult spetsialistidega. suur tänu, eh, proua Lukatšeska ja nüüd Childers üks minut. ma tõepoolest õnnitlen oma kolleegi selle raporti eest, sellepärast et Euroopas on peaaegu kakssada tuhat surmajuhtumit kõrvalmõjude tõttu ning väga oluline on see, et ravimiohutuse järelevalve toimeks, toimiks normaalselt. see Äh, seadusandlik akt paneb pakka äh, mitmesugu-, paneb paika mitmesugused äh, menetlused, mida meil on vaja, antakse uued pädevused nii riiklikele kui Euroopa asutustele nende ravimite puhul, mis on ohuks inimeste tervisele rahvatervise vallas on vaja korralikku informatsiooni, on vaja kogu aeg mõelda kõikide eh, Euroopa kodanike tervise ja ohutuse peale. Eh, väga mm, oluline on see, et komisjon lõi siin praegu eh, sideme Euroopa ja liikmesriikide ravimiohutust tagavate ametite vahel nüüd järgmisena härra Bartolozzi kaks minutit Äh, härra president, kolleegid, volinik. Nende seadusandlike aktidega me tahame tugevdada Euroopa Liidu äh, ravimiohutuse järelevalvet, tegemist on ambitsioonika eesmärgiga me räägime siin äh, määrusest seitsesada kakskümmend kuus kahe tuhande neljandast aastast ning tänu sellele konsensusele, mille me saavutasime konsultatsioonide käigus nõukogu ja parlamendi vahel ja parlamendi eh, komisjoni vahel, eh, saame me arutada praegust raportit, mis tõepoolest süsteemi Euroopa Liidus parandab eh, lihtsustamine, läbipaistvus, ja eh, liikmesriikidele pädevuse andmine on selle raporti põhipunktid. ja siin on ära toodud ka meetmed, mis kaitsevad rahva tervist harmoneeritud standardite alusel, mis kehtivad kogus Euroopas. kõigepealt on paremad definitsioonid, eh, on paremini defineeritud erinevate osapoolte eh, kohustusi ja vastutusi hõlmatakse rohkem süsteemi patsiente ning tõepoolest patsiendid on selle süsteemi põhitegijad. läbipaistvuse suurendamine, mis on seotud ohutusega ja lihtsustamine on väga olulised. niimoodi me saame paremini aru, millised negatiivsed kõrvalmõjud võivad olla teatud ravimitel. Eh, praegune ravimiohutuse järelevalvesüsteem paraneb, kui suureneb koostöö nii piirkondlikul liikmesriikide kui Euroopa tasemel ja informatsiooni peab normaalselt vahetama. ning siis me näeme, eh, milline on selle süsteemi mõju Eh, praegune eh, või see uus ravimiohutuse järelevalvesüsteem eh, korraldatakse võrgustikuna, võrguna, see on olemas internetis ning sellest võidavad kõik. suur tänu. ja nüüd härra Marinescu kaks minutit. suur tänu, härra president Äh, farmaatsiatööstus on Euroopa Liidus äärmiselt oluline, sest see mõjutab otseselt inimeste tervist ja ta, sellel on tohutu suur majanduslik potentsiaal. Äh, aru, kasutusel olev seadusandlus parandab ravimiohutuse eh, järelevalvet tänu paranenud infovahetusele eh, Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel ja loomulikult puudutab see otseselt tööstust ja patsiente. Eh, informatsioon kõrvalmõjudest peab olema kättesaadav kõigile, nii meedikutele kui ka patsientidele Nemad peavad teadma, millised on kõik ravimite erinevad aspektid ning seda informatsiooni tuleb selgelt välja tuua, kui eh, on eh, tehtud ravimite infolehed on mm, vaja tööd ka selles osas, kui kõrvalmõjud sel-, selguvad alles ravimikasutuse käigus, eh, on vaja jälgida süsteemi korralikult, vaja on korraldada, vaja on viie eh, aasta järel esitada raportid ravimite ohutuse kohta pärast seda, kui nad on turule tulnud, sellepärast et eh, tegelikult eh, kõrvalmõjud võivad eh, ilmneda ka mitmekümne aasta pärast ravi, pärast ravimiturule toomist. sellepärast ärgem unustagem teaduse aspekti ravimite puhul. Rontsuli suur tänu härra Marinescu, härra Ronsuliga. president, komissar Tajani. president, volinik Tajani selleks, et kontrollida ravimite ohutust äh, sellel hetkel, kui ta on juba müügiloa saanud, äh, on äh, just selle määruse eesmärgiks. kunagi ei ole liiast hinnata mm, ravimite ohutust, sest nad tekitavad aastas sada üheksakümmend seitse tuhat surma Euroopa Liidus ja me peame ka arvesse võtma näiteks koosmõjusid äh, teiste ravimitega ja nii edasi. Äh, kõrvaltoimete jälgimine on üks Euroopa Liidu prioriteetidest rahvatervise valdkonnas ja rahv-, ravimiohutuse järelevalve peaks lubama tervishoiutöötajatel ja patsientidel jälgida ravimite ohutust ja saada teavet võimalike probleemide kohta. kui probleemid tekivad, siis tuleb muuta seda, kuidas seda ravimit välja kirjutatakse, kuidas seda ravimit võetakse või tuleb see ravim täielikult äh, turult kõrvaldada teatud äh, tõsistel juhtumitel. nii et seega ravimiohutuse järelevalve tugevdamine öö, ähm, toob meile kasu, see annab meile rohkem teavet kõrvaltoimete kohta ja võimaldab reageerida kiiremini. ja see lubab meil ohtlikud ravimid turul kõrvaldada kiiremini kui varem. liikmesriigid äh, peavad muidugi jätkama olulise rolli mängimist äh, kogu Euroopa Liidu järelevalvesüsteemis ja kokkuvõtteks äh, tahaksin veel öelda, et on hea, kui patsiendil on info öö, oma öö, ravimite kohta, aga on väga vähe liikmesriike, mis tegelikult otseselt patsiente kaasavad, nii et see on pädevate asutuste asi. suur tänu, liigume nüüd edasi vaba mikrofoni juurde. proua Morkunaite, üks minut, palun. aitäh, härra president ma arvan, et kõige olulisem aspekt selle dokumendi juures on see andmebaas patsientide jaoks ja see, et kogu infot on võimalik kätte saada ühest kohast. kakssada tuhat surma kõrvaltoimete tõttu on selline number, mis on tõsine ja me peame tegutsema. Äh, minu riigis on näiteks äh, sada seitsekümmend sellist juhtumit, äh, teistes riikides on need numbrid ka suuremad, meil ei ole ühtset registrit ja äh, väga sageli need andmed ei lähe omavahel kokku, sellepärast et ka tervishoiutöötajad ei ole kõigest teadlikud ja informeeri nendest juhtumitest, nii et on hea, kui äh, patsiendid on teadlikud, sest siis on ka pädevad asutused ja töötajad motiveeritud äh, reageerima ja meil ei teki olukorda, kus info kõrvaltoimete kohta hilineb. tulevikus nii tootjad kui regulaatorid omavad oma rolli, me peame oma vastutuse võtma nendes rollides. suur tänu, härra Mikolajtšits! dosiahnuť, aby pat-. suur tänu, härra president, härra volinik äh, ravimiohutuse järelevalve eesmärgiks on tagada, et patsiendid ja pädevad asutused ei annaks teada mitte ainult rasketest kõrvaltoimetest, vaid kõigist äh, kõrvaltoimetest, kõik, kogu see info kogutakse kokku ühte kohta ja sellest äh, ühest andmebaasist saab äh, väga hea analüüsi objekt, selle põhjal saab äh, teha otsuseid ravimi väljakirjutamise viiside kohta, paremate raviviiside kohta ja samuti selle kohta, kui tuleb toode turult kõrvaldada. ma toetan neid meetmeid, mille eesmärgiks on julgustada patsiente oma teadlikkust tõstma. patsient kes saab info, pakendi infolehelt, ei peaks mitte ainult saama infot äh, toote kohta, vaid äh, see info peaks talle ka ütlema, et ta kindlasti raporteeriks kõikidest kõrvaltoimetest. meie näiteks äh, omame kogemust sellega, et infot ei avaldatud rasestumisvastaste vahendite kõrvaltoimete kohta. ma tänaksin proua McEvenit ja ma arvan, et see raport on kasulik kõikidele Euroopa patsientidele. suur tänu, härra Mikolajtšitš üks minut. proua Esbergi, tänan äh,, härra president, tänan volinikku, suur tänu äh, raportöörile ja variraportöörile hea töö eest äh,. ravimiohutuse järelevalve äh, kaitseb kindlasti äh, patsiente, aga ka tugevdab nende äh, positsiooni tänu sellele otsusele saame me ravimiohutuse portaali, patsient saab sealtkaudu infot, samuti infot pakendi infolehelt ja see lõpetab olukorra, mis ei ole väga öö, meeldiv. väga paljudes riikides äh, ravimi infolehel olevat infot ei panda üles internette lahti ja see ei ole hea, sellepärast et äh, inimestel ei ole alati võimalik äh, selle äh, seda infolehte konsulteerida, seda alles hoida, nüüd on see internetis saadaval mitmes kõik keeles ja ka siis, kui see on kadunud, siis on võimalik sealt järgi vaadata. ma loodan, et see jätkub ka tulevikus. suur tänu, härra eh, proua Weisberger, proua Rivasi. suur aitäh, president. tahaksin tulla tagasi ravimite keskkonnamõju juurde. kuuekümne viiendast aastast saadik on Euroopa kehtestanud kriteeriume, äh, kuidas saab ravim turuloa ja selle aluseks on kolm kriteeriumit, tõhusus, ohutus ja ravimi äh, farmaatsiaalane kvaliteet, kuid keegi pole vaadanud ravimite keskkonnamõju, nagu te teate, praegusel hetkel on jõevee östro-, estrogeen muutnud, äh, muudab öö, kalade sugu ja nagu te teate, et ravimijääke eh, leiame ka kanalisatsioonivee ehm, töötlemisjääkides ja me saame kõik väga hästi aru, et eh, kui need, kui need on, eh, kui see kanalisatsioonivesi on pärit haiglatest ja me kõik saame aru, et ravimid jõuavad keskkonnast. ainus viide sellele siin paketist on tema põhjenduspunktis Euroopa Keskkonnaagentuur ning viidatakse siin ka liikmesmaadele, komisjon peab avaldama raporti selle kohta, kas on vajalik muuta Euroopa seadusandlust äh, selle teema suhtes, kuid mina tahaksin paluda komisjonilt koostada raport nende andmete põhjal, sest kaudselt mõjutab see inim-, inimeste tervist, kuna mõnikord kui tarbijad kasutavad kraanivett, on sellel kõrvalmõjud aitäh, äh, härra Torfer, kaks minutit. härra president, volinik, kolleegid. ma arvan, et on oluline, et me seda debatti siin peame. ning lubage mul keskenduda ühele konkreetsele teemale ja see on multilingualism ning informatsioon. mina kuulun keelelisse vähemusse ja elan piirkonnas, kus on väga palju turiste. meil on vaja patsiendi infolehte antud riigi keeles, kuid minu regioonis näiteks väga paljud inimesed lihtsalt ei saa aru, mis selles keeles kirjutatud on. see ei ole mitte lihtsalt ebameeldiv kõrvalseik, vaid lausa ohtlik. seetõttu see direktiiv, see seadusandlus see seadus peab andma võimaluse tagada, et on võimalik kätte saada informatsioon kas siis internetist või äh, apteegist selles keeles, mida teil vaja on. peab olema võimalik saada selle informatsiooni lühiversiooni äh,, mis võimaldaks äh, ravimite prospekte avaldada kõikides erinevates keeltes, aitäh! suur tänu! härra Rossi saab üheks minutiks sõna. kallid kolleegid, president, mina toetan raportööri lähenemisviisi, ta rõhutab seda, kuivõrd tähtis on üle kontrollida ravimite ohutus ning muuta ravimite ohutuse järelevalvet läbipaistvamaks, aga tähtis on, et oleks patsiendil otsene juurdepääs ühenduse andmebaasile kus nad saavad informatsiooni nende poolt võetavate ravimite kohta, hindade kohta ning eh, tähtis on, et eh, ravimiohutuse järelevalve oleks tugev ning meil on vaja ka eh, liikmesriik, liikmesriikides ravimifirmade ja patsientide rollid täpselt defineerida. Euroopa liidus, kus eh, niivõrd suurt rõhku pannakse pikaealisusele, võib tekkida oht, et hakatakse kuritarvitama ravimeid, tekivad allergiad eh, ning eh, muud negatiivsed mõjud. veel üks asi, mis on lahendamata, on see mitme kemikaali koostarvitamise sündroom ja sellepärast on tähtis, et et Euroopa Liit informeeriks ja koolitaks Euroopa Liidu elanike ravimite kasutamisel, et nad tõesti kasutaks neid normaalselt. aitäh, härra president, daamid ja härrad. kui mõelda viimasele istungjärgu perioodile tagasi, siis me oleme arutanud seda teemat juba korduvalt ja selles mõttes tuleb avaldada tänu raportöörile, sest see dokument, milleni praegu oleme jõudnud, on suurepärane. see on oluline instrument. täna oleme sellest juba korduvalt rääkinud ja kõige üllatavam on see, et liikmesriigid sedavõrd mänglevalt olid nõus niisuguse andmebaasi loomisega üle-euroopalisel tasandil, kuid ma tahaksin öelda, et me peaksime maksimaalselt ära kasutama äh, EMEA võimalusi äh, ravimiohutuse järelevalve tagamiseks, selleks, et äh, ravimeid senisest paremini toodetaks, kuivõrd kõik euroopalised dokumendid, mis selleks vajalikud on, on vastu võetud. kuid me peaksime tegelema senisest enam kodanike kaitsega, nende kaitsega ravimite kõrvalmõjude eest ja seda tuleks tingimata dokumendis sätestada, aitäh. suur tänu, härra Schnellhardt. härra Rikkei üheks minutiks. ma tänan. Äh, president, tänan, volinik. ma teen väga lühidalt, ma tahan avaldada tunnustust kõigile nendele, kes töötasid selle teemaga. ma pean ütlema, olen pisut üllatunud, et üks küsimus on tõstatamata. Äh, nimelt et eh, see horisontaalne ravimiohutuse järelevalve vertikaalsel on kõik väga suurepärane, aga unus-, ärge unustage ära, et suurem osa probleeme eh, tuleneb sellest, et eh, ravimeid väärkasutavad need patsiendid, kes ravi mitmete haiguste vastu parasjagu saavad. nii et see lõppmõju, mitmete ravimite koosmõju võib olla väga negatiivne ja sellepärast tervishoiutöötajad peavad seda, selle peale mõtlema ning eh, meil on väga palju selliseid patsiente, kes eh, mitmeid ravimeid koos tarvitavad ja ka need, mis nad lihtsalt ostavad ilma retseptita, võivad olla ka mürgised. Eh, sellest ei ole ka piisavalt räägitud. ma tänan, härra Rikei. nüüd nõukogu nimel ma annan sõna härra Šastelile monsieur le président. suur tänu, härra president, härra president, austatud parlamendisaadikud, paari sõnaga lõpetuseks kõigepealt suur tänu proua McCavenile ja teistele variraportööridele, suur tänu komisjonile kõige selle eest, et me oleme jõudnud tänase tasakaaluni. tegemist on üliolulise raportiga kõikidele patsientidele üle terve Euroopa. see on väga konkreetne näide sellest, kuidas Euroopa toodab igapäevaelus kodanikele lisaväärtust ja nende sätete rakendamine kindlasti aitab meil vähendada nende ravijuhtumite arvu, kus ähm, võetud ravimid tekitavad ise probleeme. saadikud on juba öelnud seda, et üks peamisi äh, surmapõhjuseid haiglas on valesti annustatud või valesti äh, võetud äh, ravimid, nii et väga oluline on ravimiohutuse järelevalve. ma tõesti loodan, et Belgia eesistumise aja lõpuks õnnestub mul äh, farmaatsiapaketiga teistes osades, tervitada kokkulepet, eesistujariik kavatseb anda endast parima selleks, et need väga üli-, olulised äh, punktid viia, tuua läbi siis nii parlamendis kui ka komisjonis, see on Euroopa patsiendile ja meditsiinisektorile äärmiselt oluline. suur tänu, ütleb härra president ja annaksin nüüd sõna volinik Dajanile. suur tänu, härra president. minu meelest tänane arutelu paljude saadikute osalusel näitab seda, kui oluline on see kokkulepe, mis tänaseks on institutsioonide vahel saavutatud. komisjon, nõukogu ja parlament saadavad sellega kaaskodanikele Euroopas välja väga selge ja tugeva sõnumi. ja ma tõesti loodan, et võltsravimid ja välja kirjutatud äh, ravimite osas, retseptiravimite osas samuti tagatakse edasiminek. siin on viidatud sellele, et äh, mõned surmad on põhjustatud just nimelt äh, valesti annustatud ravimite tõttu. selles osas suur tänu härra Randsuurile kes muuseas on hiljuti saanud uuesti isaks ja väga kena on näha, et Euroopa siiski paljuneb ja paljuneb Euroopa-meelsete seas. ja muidugi väga oluline on, et kõigil oleks võimalus rääkida oma emakeeles ja saada infot oma emakeeles, ma olen alati toetanud mitmekeelsust kõikides äh, sektorites, sealhulgas ka siis minu portfelli osas. ja seega ma võin teile kinnitada, et härra Vernio, et ka teie mure eh, saab leevendatud. ma tahaksin teid tänada ka volinik Talli nimel, kellega kahjuks kolleegidel ei olnud võimalust täna kohtuda, edastan talle aga kõik teie sõnavõtud, märkused ja kommentaarid ja ta võtab need kindlasti arvesse. Euroopa Komisjon tahaks omalt poolt veel kord tänada seda koda väga soojalt, sest veel kord, tegemist on tugeva sõnumi väljasaatmisega äh, meie kodanikele. proua Rivasi küsimus äh, ravimite mõju kohta keskkonnale, selles osas oleme meie öelnud samuti, et äh, muidugi tuleb arvestada ka keskkonnaküsimustega ja võtame seega arvesse parlamendi ettepanekut et äh, sellekohase aruande võiks võimaluse korral lisada sellele dokumendile, mis täna on arutelul, puudutab see siis äh, ravimite riski keskkonnale. kasutaksin ära tänast võimalust pöörduda saadikute poole ja öelda, et ähm, keskkonnaaspektid on kaetud äh, komisjoni teatises farmaatsiasektori tuleviku kohta. see on osa laiemast paketist, mis detsembris kaks tuhat kaheksa vastu võeti. suur tänu! suur tänu, ütleb äh, parlamendi president. härra volinik, äh, ka mina tahaksin tänada proua Ransuurit. see on suurepärane näide sellest, kuidas pere ja tööelu on võimalik ühildada. me oleme ausalt öeldes äh, sellisest oskusest täiesti pahviks löödud. aga proua McCabe, teil on sõna lõppkokkuvõtteks ma tänan, kõigepealt vastuseks mõnedele küsimustele, mis tõstatati, kolleegid rääkisid siin läbipaistvusest, tahan öelda, et see, mida me oleme saavutanud, on suur läbimurre läbipaistvuse vallas, see informatsioon saab kõik kättesaadavaks veebilehel tegemist on tohutu paremusega võrreldes sellega, mis meil praegu on. ja nüüd eh, sõltumatus, ravimiohutuse järelevalve sõltumatus, just siin parlamendis me oleme seisnud selle eest, et see ravirohutuse järelevalve komitee hakkab tegema soovitusi ja neid saab kummutada ainult siis, kui selleks on väga tõsised põhjused, nii et me oleme tublisti teksti parandanud. Äh, volinik, väga palju saab komisjon ära teha pärast seda, kui me homme parandame seda õigusakti, ma usun, et sellele tuleb taha suur enamus. väga palju tuleb ära teha just nimelt selle patsiendi infolehega. patsientide organisatsioonid ja üksikud patsiendid on väga mures selle pärast. Te üritasite komisjonis lahendust leida, aga see ei olnud aktsepteeritav. me tahame teiega nüüd koostööd teha selleks, et meil tõesti hea patsiendi infoleht sünniks. ja see ei saa olla kogum kõigist võimalikest patsiendiga toimuvatest nendest asjadest, sest see muudab selle infolehe täiesti kasutuks patsiendile. ta peab olema mõttekas ja omama, sisaldama ähm, vajalikku informatsiooni. me uurime ka ravimite keskkonnamõjusid, see on väga tähtis ja me tahame, et seda musta sümbolit, märguannet, me ei taha, et see lihtsalt kaoks, vaid me tahame, et seda edasi arendataks nii nagu laste äh, ravimitega oli, äh, seal kadus see sümbol ära, aga me tahame nüüd seda sümbolit jälle näha. nii et liikmesriikidel on väga palju vaja tööd ära teha ka veebiportaaliga, me tahame, et see töö käivituks ja ka tahame näha korralikku ajakava selleks ning väga tähtis, mida komisjon ütles, inimesed peavad saama informatsiooni oma emakeeles ning liikmesriikidel tuleb ka korralik aruandlussüsteem äh, paika panna